Hiinast ja teile need edasi anda. ja nüüd jõuame hääletuste juurde. kuna proua Elisa Ferreira äh, loobus oma mandaadist, anname teile teada, et äh, on vaba koht alates kahekümnendast juunist kaks tuhat kuusteist parlamendis ning me anname ka äh, siseriiklikele ametivõimudele sellest teada ma ei ole saanud muudatusettepanekuid eh, ettepanekutele, mis puudutab esimeste konverentsi eh, ja mis puudutab omakorda uurimiskomisjoni.